taastame oma projektid, mis praegu on peatatud Põhjamaalis, aitäh! aitäh, härra volinik Tali! jaa, on esitatud seitse resolutsiooni eh, ettepanekut ECR-ilt, EFT-lt, Rohelistelt, eh, Sotsialistelt, eh, Liberaalidelt, QE-lt ja sellega on nüüd arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset peale äh, meie arutelusid. nüüd järgmine resolutsioon, see käsitleb karistamatuse juhtumeid Filipiinidel. kõigepealt saavad sõna raportöörilt, kõigepealt saab sõna siis härra Tšarneski üheks minutiks. aitäh, daamid ja härrad. mitte esimest korda ei räägi Euroopa Liit äh, siin inimõigustest selles konkreetses ähm, Aasia regioonis äh, Filipiinidel. see ei tähenda seda, et me oleksime täiesti võimetud. me peame nendest teemadest rääkima ja meil on ka näiteid, mis tõestavad, et meie jõupingutused on endaga kaasa toonud positiivseid tulemusi, näiteks Egiptuses. nii et me võime ka loota, et Filipiinide puhul olukord samuti paraneb pärast meie sekkumist. praegu on olukord äh, väga äh, halb, Euroopa Liit peaks inimõiguste äh, osas sõna võtma kindlasti. aitäh, härra Tsarnetski ja nüüd kaheks minutiks äh, härra Romeva Irueda yeah,. Uh, suur tänu, härra president. mis äh, puudutab kohtuväliseid hukkamisi ja sunniviisilisi kadumisi, siis äh, need juhtumid on vähenenud sellest ajast peale, kui ähm, härra Aquino on presidendi ametisse asunud, kuid sellegipoolest tegu on karistamatuse juhtumitega sellegipoolest ja mm, nende lahendamine peab edusamme saavutama. me oleme siin tunnistanud Esmail Amil Enogi juhtumit näiteks. ja me kutsume Kino valitsust üles toetama tunnistajate kaitse programmi ja, ja tugevdama ka mm, kohtuvõimude tegevust. me peame, me ka näeme, kui palju on tapetud inimesi, aga rohkem on vaja teha ära selleks, et kaitsta tunnistajaid. samuti, mis puudutab äh, kohtu äh, süüdistatavate äh, meelevaldselt hoidmist, kinnihoidmist, siis see endiselt veel esineb. me peame kutsuma üles, et nad, et Filipiinid peaksid kinni ka rahvusvahelistest kohustustest, mis nad on võtnud haialustele tuleb tagada meditsiiniabi ja me peame ka tagama selle, et keelustatakse eraarmeed ja me kutsume ka valitsust üle viivitamatult tühistama korraldus number viissada nelikümmend kuus. oluline on ka meenutada, et kõikide nende teemadega on juba tegelikult, me oleme rääkinud nendest küsimustest juba aastaid ja me ootame valitsuselt, et nad tegutseksid rohkem nende probleemidega ja ka seni me ei ole näinud äh, mingeid lahendusi ja ma arvan, et äh, see teema tuleb arutelule järgnevate aastate jooksul veel korduvalt, aitäh. suur tänu, härra Romeva-Rööde ja nüüd proua Ojuland üheks minutiks, palun. aitäh, president kuigi viimastel aastatel on poliitiline vägivald Filipiinidel vähenenud, nelja äh, ajakirjaniku ja tunnistaja tapmine Maguindanao äh, massitapmises on äh, meid üles kutsunud valvusele kohtumäliste tapmiste tõttu. president Aquino on öelnud, et ta on valmis uni-, inimõiguste olukorda parandama ning korruptsiooni vastu võitlema. selleks, et edusammud jätkuksid, ma kutsuksin teda üles ning ka Filipiinide valitsust üles võtma meetmeid selleks, et kaitsta inimesi, kes on osalised kohtuprotsessides, samuti ka ajakirjanikke ning inimõiguste kaitsjaid ohvrid viimastes kohtuvälistes äh, tapmistes, äh, samuti ähm, sunnivistes, sunnivisteliste kadumiste ning piinamiste ohvrid, nad, nende äh, süüdlased pea, peaksid tulema kohtu ette. aitäh, proua Ojuland ja nüüd üheks minutiks härra Posselt, palun. aitäh, härra president. seitsekümmend kaks eraarmeed karistamatuse kultuur, need on täiesti talumatud tingimused, see on juba katastrofaalne, kui riigid ja demokraatlikud riigid surmanuhtlust rakendavad, aga see, et nad kasutavad ka eraarmeesid, see on küll ilming, mille vastu tuleb kogu rangusega võidelda. me küll tunnis, tunnustame Aquino valitsuse pingutusi, mis näitab ka esimesi tulemusi, aga neid äh, pingutusi tuleb äh, veelgi tõhustada ja see puudutab eelkõige just tunnistajate kaitse parandamist, sellepärast et samal ajal, kui eraarmeed äh, üheskoos luureteenistuste, salateenistustega on seotud korruptsioonivõrgustiga, siis tunnistajate kaitse on üheks keskseks vahendiks selleks, et ne, seda negatiivset olukorda Filipiinidel äh, lõpetada ja Filipiin tuua tagasi õigusriigi põhimõtete juurde, tegu on kauni ja rikka riigiga ja seal tuleb tingimata kaitsta õigusriigi põhimõtteid ja meie peame neid toetama, selles aitäh, härra Posselt, ja nüüd proua Veržea pooleteiseks minutiks. aitäh, Filipiinidel äh, MTÜ-d äh, raporteerivad uutest piinamistest, äh, sunniviisilistest äh, kadumistest ja nii edasi. et seal, seal nendega on seotud, nende ohvriteks on tihtipeale ajakirjanikud ning inimõiguste kaitsjad. tegemist on riigiga, kus, kus kaovad väga tihti just ajakirjanikud, on äh, esitatud reformikavasid, äh, Rooma äh, statuut võeti vastu, samuti kuid samas sellistes oludes on hukka saanud ähm, üle kolmekümne ajakirjaniku vi-, viimastel aastatel. ja me näeme, et tunnistajate kaitse on lihtsalt ilusad sõnad, nii nagu näitab Esmail Enoki ähm, võigas mõrv ja see, seda näitab ka Mag-, Magündano äh, provintsis aset leidnud massimõrva äh, äh, kohtulik äh, uurimine. eesmärgiks äh, on äh, Euroopa Liidu toetusega äh, aidata kaasa õiglase kohtu protse-, õiglaste kohtuprotsesside läbiviimisele, kuid praegu äh, mulle tundub, et see programm ei olnud, ei ole olnud eriti edukas. aitäh, proua Veržia. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. ja alustame härra Predost üheks minutiks. suur tänu, härra president. minul omalt poolt on äh, samuti äh, väga kahju, mis juhtus Esmail Amil Enogiga, tema oli Maguindanao piirkonnas valitseva Ambatuani perekonna teenistuses ja nüüd on valitsuse vastutusel, et süüdlased kohtu ette toodaks ja et tunnistajaid kaitstaks. ja samuti tuleb tagada ka õiglane kohtuprotsess nii nagu minu kolleegid ka äh, mina kahetsen, et selles Maguindanao veresaunas said äh, surma kümned ajakirjanikud äh, ning äh, valitsus peab samuti tagama normaalsed töötingimused ajakirjanikele, et nad saaks tema tööd teha. valitsus peab võitlema ka korruptsiooni vastu sellise korruptsiooni vastu, mis võimaldab karistamatult tegutseda. aitäh, härra Preda ja nüüd kolleeg Gretu, palun. Uh, aitäh, meie arutelu sai alguse kolmandast mõrvast ähm, Maguinda, Maguindano äh, protsessi tunnistajaga oli tegemist äh, karistamatus, kurja, kurjategijate karistamatus ei saa Filipiinidel igavesti jät-, jätkuda. nagu me näeme, järgnevad üha uued mõrvad, poliitiliselt motiveeritud mõrvad, inimröövid ja kurjategijaid, kurjategijatel aitab ainult kaasa korrumpeerunud kohtusüsteem me näeme, et äh, äh, kiusatakse taga ajakirjanikke, tihtipeale leiavad aset ajakirjanike mõrvad, näeme, tegemist on klannide, perekondade, maffialaadsete perekondade vahelise võimuvõitlusega, see näitab äh, demokraatia puudumist Filipiinidel ning me sooviksime, et me võtaksime koheseid samme selliste juhtumite vastu, aitäh aitäh, proua Gretu. ja nüüd proua Šaak üheks minutiks. You, ma tänan, president, volinik, kallid kolleegid. president Aquino kuulutas, et inimõigused eh, hakkavad valitsema ja on tema prioriteediks ja ta võitleb korruptsiooni vastu, ka kohtuväliste mõrvade vastu ja muude inimõiguste rikkumiste vastu. see on väga positiivne avaldus ja me toetame seda ka, et Rooma statuudi on nüüd Filipiinid ratifitseerinud, aga nüüd on vaja sõnad tegudeks teha ja tulemusi tuleb ette näidata. on terve rida põhjuseid, miks olla mures karistamatuse pärast Filipiinidel. tunnistajaid tapetakse, ajakirjanikke mõrvatakse ja paraku on Filipiinid üks kõige ohtlikumaid riike meedia jaoks, nii et tuleb kaitsta mm, tunnistajaid, prokuröre, kohtunikke, uurijaid, kui tegemist on äh, delikaatsete uuringutega ja juurdlustega ja tuleb lõpp teha piinamistele, kohtuvälistele mõrvadele tuua need, kes on vastutavad selle eest kohtu ette ja eriti, kui nad on eh, paramilitaristlike fraktsioonide eesotsas või on valitsuses lausa või on sõjaväes juhtivatel kohtadel tähtis on uurida inimõiguste olukorda Filipiinidel ja Euroopa Liit on valmis aitama et Justice for All programm, millele on kümme miljonit eurot eraldatud aastatel kaks tuhat kaksteist, viisteist, eh, raha selleks kasutada. suur tänu, proua Šake. ja nüüd härra Paska üheks minutiks. ma tänan. Eh, härra president, volinik eh, jah, olukord Filipiinidel on tõsine. põhjuseks on nõrgad haldusstruktuurid, aga samuti eraarmeed, mis on väga tihedalt seotud valitsuse ja riigiarmeega. aga me peame tegema koostööd riigiasutustega ja otsima väljapääsu olukorrast ning eh, eh, parandama seda nõrka julgeolekuolukorda, mis seal praegu valitseb. tsiviliseeritud maailmas ei ole vastuvõetav, et riigivõimud lubavad, et ehm, erastruktuurid täidavad riigi julgeolekuülesandeid. valitsus ütleb, et nemad ei vastuta nende eraarmeede tegevuse eest, aga valitsus on vastutav selle eest ja mm, proua eh, härra Aquino eh, eh, tuleb nõuda, et ta täidaks valitsuse lubadusi ja talle tuleb meelde tuletada, et tema on sajaprotsendiliselt vastutav kohtuväliste mõrvade eest selles riigis. aitäh, härra Paška. ja nüüd saavad sõna ülejäänud sõnasoovijad, kõigepealt härra Kelly. ma tänan. nagu öeldud, olukord Filipiinidel ei ole eriti meeldiv ja mitte esimest korda ei aruta me seda siin parlamendis. loomulikult lõpetud mõrvad, eriti aastatel kaks tuhat üks, kaks tuhat üheksa perioodil üheksa ajakirjaniku mõrvat ei ole vastuvõetav ja ainult viis inimest võeti vastutusele, mõisteti süüdi, on väga murettekitav. see näitab, kuivõrd nõrk on õigussüsteem Filipiinidel. selle tulemusena ei olnud ka üllatav, et poolteist aastat pärast seda, kui president Aquino tuli võimule, Äh, oli protestimarss ja pärast seda äh, toimus massimõrv ja president peab reageerima sellises olukorras. jah, natukene olukord paranenud, aga mitte piisavalt. nii et kindlasti on vaja avaldada survet talle, et see karistamatuse õhkkond lõpeks äh, sõjaväelaste hulgas ja politsei hulgas, et lõpeks korruptsioon ja vägivald, eriti tunnistajate suhtes aitäh, härra Kelly ja nüüd saab sõna proua Keringer de Odenberg. president, ma tänan. õiguskaitseorganid Filipiinidel ei toimi. ÜRO Inimõiguste Nõukogu kinnitas seda üsna hiljuti veel vägivald ajakirjanike vastu on kasvanud ja ÜRO raportis juhitakse tähelepanu ka oktoobrist kaks tuhat üheksa toimunule, kui Ambatuani klanni mehed koostöös kohaliku politseiga korraldasid varitsuse selleks, et rünnata kohalikku poliitikut. ja selle varitsuse tulemusena ja rünnaku tulemusena äh, väga palju inimesi sai surma, sealhulgas ka välisajakirjanikke. Äh, juurdlus on olnud nõrk ja vägivald äh, käib käsikäes nõrga õigussüsteemiga. Filipiinid ei tohi jätta kasutamata ühtegi võimalust, et tagada õiguskord jälle selles riigis. suur tänu ja nüüd üheks minutiks härra Paletskis. aitäh, härra president. umbes kolm aastat on läinud mööda sellest, kui äh, poliitiliselt, äh, poliitiline äh, rünnak Magnetanos tekitas veresauna ja Ambatuani klanni liikmed endiselt veel äh, hoiavad selles provintsis äh, väga äh, kõrgeid ametikohti ja peavad ka eraarmeed, eraarmee liikmed piinavad inimesi ja ka selle veresauna tunnistajad. Esmalamil Enok on näiteks üheks näiteks. see on ka oluliseks signaaliks valitsusele kui nad ei suuda seda juhtumit lahendada, siis see ka näitab, et nende demokraatlik süsteem on läbi kukkunud. viivitamatult tuleb ähm, kohe kohtu ette tuua kõik isikud, kes olid seotud äh, Maguindano veresaunaga, aitäh. aitäh, härra Paletskis ja sellega on sõnasoovijate nimekiri läbi saanud ja nüüd äh, tuleb vaba mikrofoni voor ja kõigepealt härra Silvestris, palun. Maguindanao veresaun leidis aset kahe tuhande üheksandal aastal. ohvriteks olid inimesed, kes äh, olid asumas poliitilisele ametikohale. kümneid inimesi tapeti ja ka Äh, selle poliitiku abikaasa, assistent ja autojuht äh, tapeti, kuid äh, kohtusüsteem ei ole sugugi erapooletu olnud, menetlu-, kohtumenetlus ja juurdlus ei ole veel tulemuseni viinud. on esitatud kakskümmend viis süüdistust Ambatuani perekonna vastu, kuid tegu ei ole mitte ainult Ambatuani Klanniga on ka neid, kes soovivad äh, tunnistada äh, selle klanni liikmete äh, vastu, et oluline on see, et Filipiin, Filipiinid ka täidaksid rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi selleks, et nad tõesti jääksid demokraatlikule teele, suur tänu ja nüüd järgmine kolleeg. suur tänu karistamatus ja korruptsioon on väga suureks probleemiks eh, Filipiinidel. korruptsioonil on seal juba pikk ajalugu. ka paljud eh, välisinvestorid on seetõttu sellest riigist eemale jäänud. Maguindanaos kahe tuhande üheksandal aastal toimus veresaun, selle veresauna tunnistajad samuti tapeti ja see on häbi Filipiinide kohtusüsteemile. Filipiinid peavad täitma oma rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi, nad peavad tunnistajaid kaitsma ja ka tunnistajate perekondi kaitsma. me peame jälgima ka, kuidas toimub täpselt selle veresauna uurimine ja vastav kohtuprotsess. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Tavares senhor presidente já não é a primeira vez que discutimos aqui neste parlamento o caso do massacre aitäh mitte esimest korda ei räägime siin Maguindanao äh, massitapmistest, äh, me rääkisime sellest ka kahe tuhande kümnendal aastal, ärgem unustagem, et üle viiekümne inimese mõrvati Filipiinide saarel ja üle kolmekümne nendest olid ajakirjanikud me rääkisime sellest kahe tuhande kümnendal aastal, kuid äh, tunnistajate ütluste võtmine on veninud, äh, protsess äh, venib ja seetõttu ei ole siin ka mingit lootust, et mingid tulemused tulevad. isegi kui Aquino sai presidendiks, ei ole tegelikult olukord muutunud. rahvusvahelised organisatsioonid peavad rääkima Filipiinide võimudega, ütlema, et Nad peavad selle protsessiga edasi minema õigetel tingimustel, kui mitte, siis andku see üle rahvusvahelisele kohtule. on eh, üle kuuekümne erineva eh, võitleja eh, ja nad saavad tegutseda täiesti karistamatult sellistes tingimustes. Tenok. aitäh, härra Tenok, palun. kõneleja mikrofon ei ole sisse lülitatud. Äh, mikrofon ka mina tahaksin äh, avaldada oma ähm, muret äh, nende äh, vahejuhtumite üle, mis on juhtunud eriti kahe tuhande üheksanda aasta Maguindanao provintsis see näitab äh, seda, et äh, tegemist on üha leviva kriminaalse kultuuriga, kus äh, levivad kohtuvälised hukkamised ning korruptsioon. Filipiinide võimud on peaaegu sama, samal tasemel pingeridades pressivabaduselt kui näiteks Somaalia. ei ole, ei ole põhilisi inimõigusi suudetud äh, kaitsta, samuti ei ole tagatud tunnistajate kaitse, ei ole uuritud äh, kõikide sunniviisiliselt äh, kadu, sunniviisiliste kadumiste tagamaid sellises ilusas ja suurepärases riigis nagu Filipiinid. suur tänu ja nüüd proua Korhola. aitäh, härra president. karistamatus lokkab Filipiinidel. siin räägiti Pääsmäel Amil Enoki juhtumist, juhtumist ja see tõi jällegi välja selle probleemi. Esmail ehm, Amil Enok oli üks ehm, olulisemaid tunnistajaid Maguindanao veresauna, saunas ja ehm, selle mehe piinamistunnustega laip leiti tükeldatuna mõned kuud hiljem uue presidendi ametiasu, ametiastumisega on väga vähe kohtuotsuseid langetatud. Filipiinid on ratifitseerinud ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, aga nad peavad sellest ka eh, kinni pidama. Filipiinide eh, valitsuse jaoks on ka oluline nende seisukoht Süüria osas ja täiesti loomulik on see, et ei lasta karistamatusele edasi lokata. suur tänu, proua Korhola, ja nüüd arutelu lõpetuseks saab sõna härra volinik Talli. härra president, lugupeetud saadikud, karistamatus, kohtuvälised hukkamised ja sundkadumised paraku need on nähtused, mis on olnud pikaajaline väljakutse Filipiinidele ja see on olnud üsna laialt teada. ja sellepärast Euroopa Liit toetab õigussektori reformi seal ja võitlust karistamatuse vastu ja piinamiste, kohtuväliste mõrvade ja sund kadumiste vastu, sest tegemist on Filipiinide inimõiguste agenda peaküsimustega. kaks nädalat tagasi Euroopa Liit oma liikmesriikide kaudu ÜRO Inimõiguste Nõukogus osales aktiivselt Filipiinide teise perioodilise ülevaate eh, kuulamisel ja just mm, kohtuvälised mõrvad, piinamised, eh, tunnistajate kaitse olid peamised murelapsed sellel vastastikuse hindamise teisel äh, voorul ja ma tervitan, et Filipiinide valitsus on esitanud oma inimõiguste agenda ja tubli edasiliikumine on toimunud pärast aastat kaks tuhat kaheksa viimast eelmist ülevaatust. ma julgustaks president Ankinot kiirendama süüdlaste vastutusele võtmist, neid, kes vastutavad muuhulgas ka Maguindanao veresauna eest ja vaja ainult oleks kõikehõlvav ja usaldusväärne meetmete komplekt, et sellised asjad ei saaks kunagi enam korduda. jah, on palju üritatud ära teha midagi ja president Kino tegelikult liigub täiesti õiges suunas, me tervitame seda edasiliikumist, mis ta Kino administratsioon on teinud inimõiguste vallas ja karistamatusele lõpu tegemise vallas Filipiinidel. Eh, Rooma statuudi ratifitseerimine, aga samuti piinamiste vastase konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimine Filipiinide poolt on suurepärane samm edasi ja ma tervitan seda südamest. aga on vaja rohkem saavutada. Eh, ametiasutusi ei usaldata see on kõikehõlmav usaldamatus ja tegemist on struktuurse poliitilise probleemiga ja sellepärast ma julgustan president Akinot mitte ainult tegelema korruptsiooni ja pettustega, mida pani toime eelmine administratsioon, aga ka võitlema karistamatuse vastu. ja mm, ma olen väga julgustatud sellest, et Filipiinide valitsus pöördus Euroopa Liidu poole abi saamiseks ja meil on õigussüsteemi toetamise programm ja EPP just programm aastaks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat üksteist just tehnilise abi andmiseks õigussüsteemile ja saavutused EPP just pro grammil on järgmised, on vähenenud kohtuväliste mõrvade arv, kolmsada juhtumit aastal kaks tuhat kuus oli, nüüd oli kolm juhtumit aastal kaks tuhat üksteist, ka sundkadumiste arv on vähenenud. paranenud on juurdluste kvaliteet, kui tegemist on mõrvade ja inimröövidega ja äh, ikka rohkem ja rohkem pöördutakse prokuratuuri poole. ma kinnitan teile, et Euroopa Liit on aktiivne koostöö tegemisel Filipiinidega inimõiguste küsimuses ja eriti just õigus äh, kaitsesektoris võitluses karistamatuse vastu. me kiitsime hiljuti heaks kümne miljoni euro programmi eh, eh, ja see, et rahad on suunatud selleks, et tugevdada kriminaalõiguse süsteemi, EPP just programmi kaudu. suur tänu, härra Volnik Talli. meile on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut ja arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine leiab eh, peale järgmise teema arutelu lõppu ja nüüd hakkame arutama